ma tahaksin, et me alustaksime kohe. Enna, Mr Enna. Mr Enna. härra Enna. lugupeetud president, ma tahaksin ühe äh, protokolli kohta käiva küsimuse tõstatada. eile, kui äh, viibis äh, siin kohal metallitööstuse delegatsioon selleks, et arutada metallitööstuse tulevikku Euroopas, need ühte kolleegi eh, nende seast lihtsalt rünnati, nad tulid siia selleks, et arutada metallitööstuse tulevikku, aga nad piirati ümber eh, ning tegemist oli tõelise eh, salanõuga, ma tahtsin äh, selle lihtsalt välja tuua, sellepärast et äh, siin pidi sekkuma lausa üks saadik. täiesti lubamatu on, et sellised asjad juhtuvad. sotsiaalne dialoog tähendab seda, et igalühel peab olema võimalus ennast vabalt väljendada. aitäh teile, lugupeetud kolleeg. teatan teile, et meie koja president on juhtunuga kursis ning ka esimeeste konverentsile antakse sellest äh, teada ja me võtame kasutusele vajalikud meetmed ja loomulikult me kahetseme, et niimoodi juhtus. veel üks kodukorda puudutav küsimus. lugupeetud president, ma soovin avaldada protesti aastate eest vastutasin mina Corbeti raporti eest ja esitasin ka kirjaliku deklaratsiooni äh, selle kohta, et äh, siin täiskogu saali juures mingeid hämaraid asju ei korraldataks, see oli äh, kõigile mm, fraktsioonidele kasulik. nüüd on aga uuesti sisse seatud kontor ilma mingisuguse debatita siin kojas, ma ei ole sellega nõus. see on hoop äh, parlamendi demokraatiale, deklaratsioone tuleks esitada seal, kus need esitati enne. aitäh, aitäh selle küsimuse eest või selle märkuse eest, ka seda uurib esimeeste konverents ning viimane kodukorda puudutav küsimus, palun, teil on sõna. lugupeetud äh, juhataja, aitäh teile! sotsiaaldemokraadist kolleeg tegi eile ühe märkuse tänase meeleavalduse kohta, eilse meeleavalduse kohta ning eile, kui ma läksin hotelli, nägin ma õudusega, et Strasbourgi linna on rüüstatud see on kahetsusväärne. on kahetsusväärne, et inimesed tulevad meelt avaldama ja hakkavad lõhkuma. juhataja, aitäh teile! nagu ütlesin, käsitleb ka seda esimeste konverents. kõik need ähm, vahejuhtumid on meile teada ja esimeste konverents käsitleb neid. nüüd aga läheme me hääletamise juurde ning kõigepealt härra Kaasa raport kolleeg kohalt seitsesada kuuskümmend seitse, teil on kõnad, sõna, aga teie olete ka viimane. lugupeetud president, üks Euroopa Parlamendi eesmärke on kaitsta vähemuste õigusi ning ma usun, et selles parlamendis on ka vähemus. Need on inimesed, kes suitsetavad. ja nendele inimestele tuleks ette näha vastavad alad, kus nad saavad suitsetada. suitsetajate alad, juhataja. me läheme nüüd ikkagi hääletuse juurde kõigepealt äh, David Kaasa raport, mis on üks äh, hääletus, äh, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletajad viissada kuuskümmend kuus, viissada viiskümmend kaks häält poolt, raport on vastu võetud, me läheme edasi Ferreira raportiga kus on mitmeid nimelisi hääletusi. härra Posselt. lugupeetud juhataja, aitäh. ma hääletasin, aga minu hääletusmasin ei töötanud, palun see kirja panna. see on kirja pandud, ütleb juhataja ja me lähme edasi Ferreira raportiga. alustame lõikega üks, esialgne tekst. kes on poolt? vastu tagasi lükatud kontrollime. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see on tegelikult vastu võetud. vabandust. Lähme edasi muudatus kaks kahes osas, esimene on nimeline, vabandust, jah, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. esimene osa on tagasi lükatud ja teine osa teine osa langeb ära, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on tagasi lükatud. nüüd eh, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja ka see on tagasi lükatud. nüüd lõige kuus, esialgne tekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist. kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. edasi, lõige kümme kahes osas, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud ning teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi lõige kümme, muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. esialgne tekst kahes osas, kes on poolt, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja vastu võetud ning teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige üksteist, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend üks kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, muudatusettepanek seitseteist. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kakskümmend neli, muudatusettepanek kaheksateist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ning lõige kakskümmend kuus, muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis on tagasi võetud. edasi lõige kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud lõige kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. ning lõige nelikümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. muudatusettepanek üks pärast põhjenduspunkti A, kes on poolt? vastu? ja erapooletuid? tagasi lükatud põhjenduspunkt C, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd esialgne tekst. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud põhjenduspunkt F, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? põhjenduspunkt G, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. põhjenduspunkt J kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjenduspunkt K kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi põhjenduspunkt L, äh, nimeline hääletus. põhjenduspunkt L, muudatusettepanek üksteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seega esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt N, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda tuleb kontrollida. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seega esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. põhjenduspunkt Y, muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. põhjenduspunkt AB, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud ja põhjenduspunkt AD kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. uus lisa ning muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. vabandust, vas-, äh, tagasi lükatud, ütleb äh, juhataja, tagasi lükatud. uus lisa, soovitus üks, muudatusettepanek seitse. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. uus lisa, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd panen ma hääletusele ettepaneku muudetud kujul, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning raport on vastu võetud muudetud kujul. ja me läheme edasi järgmise punktini. väga, see on tõus vajab. raportöör. härra juhataja, kallid kolleegid. see raport oli väga oluline raport ja edasi toob välja, mida parlament soovib öelda komisjonile ja nõukogule ehm, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta poliitika väljakujundamise, kujundamisel. mind toetati laialdaselt, kuid erinevate fraktsioonide poliitilised prioriteedid suruvad alla soovi ühisel häälel rääkida, see on väga kurb olukorda ja loos tööpuudus üha suureneb ning ehm, kodanikud kannatavad kasinusmeetmete all, me peame siin sisse viima pisut paindlikkust kasinusmeetmetesse selleks, et tagada Eurotsooni majanduskasv ning saada vähemalt poolepunktine majanduskasv. kui me keeldume parameetrite muutmisest, siis äh, kestab majandussurutis edasi. ma tahan, et ma, öelda, et ma ise hääletan oma raporti vastu ning ma tahaksin oma nime siit tagasi võtta. kodanike jaoks on oluline teada, et me ei toeta jätkuvaid kasinusmeetmeid, nagu neid praegu rakendatakse Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt. seega tundub, et äh, siin me muidu äh, selle raportiga teeksime Euroopa kodanikele kadu, karuteene. aitäh, raport on äh, vastu võetud, nüüd lähme edasi järgmise raporti juurde, mis on äh, proua Lope Fontanier raport ning alustame kõigepealt äh, hääletusega, palun, hääletamine on avanud, hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Küm-, lõige kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kolm, lõige kolmkümmend kuus, kakskümmend kuus, vabandust, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud lõige kakskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm nimeline hääletus, kes on poolt? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelikümmend üks, muudatusettepanek neli, näidake käega, kes on poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud Äh, esialgne tekst, hääle, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend kaks äh, osade kaupa, esimene osa, äh, näidake käega, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. nüüd lähen neljakümne teise lõige juurde, muudatusettepanek viis, näidake käega, kes on poolt, vastu ja erapooletuid tagasi lükatud nüüd lõige nelikümmend neli äh, kahes osas. kõigepealt nimeline hääletus, äh, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud esimene osa, siis teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd lõige seitsekümmend, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. lõige seitsekümmend kuus, esialgne tekst, nimeline hääletus, kes on poolt? ehk siis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nüüd lõige seitsekümmend kuus, esialgne tekst kahes osas. ma kuulen, et muudatusettepanek seitse on kooskõlas muudat-, lõikega seitsekümmend kuus, seega hääletame muudatusettepanekut seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd lõige seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Ehm, põhjenduspunkt A kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt H kahes osas, esimene osa, esimene äh, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus. siin võeti lükati äh, osade kaupa hääletus tagasi, nii et hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd lisa kahes osas, esimene osa käega, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd soovitus seitse kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd mingem muudatusettepaneku kümme juurde, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni muudetud teksti üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile nüüd mingem härra Schwabi raporti juurde. vabandust. Äh, kodukorrapunkt. Äh, tahtsin paremal poolel olevatele kolleegidele öelda, et nad hääletasid vastuoluliselt äh, selle esi, eelmise raporti puhul ja nii et öö, mm, otsustage ära. jah. Ähm, nüüd mingem edasi. muudatusettepaneku kaks juurde nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, näidake käega, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek neli hääl, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuus. kes on poolt, vastu? erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame põhjenduspunkt AN, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt AQ kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt AT kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, sest paljud teist ei tõsta kätt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt AV kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu ja erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu ja erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt AY kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu ja erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt AZ, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu muudetud teksti, meil on vaja kvalifitseeritud häälte enamust, kolmsada seitsekümmend häält, siis selleks see hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. õnnitlen raportööri nüüd hääletame majanduskomisjoni äh, ettepanekut, palun. Teil on sõna. Ähm, neljandal veebruaril võttis majanduskomisjon resolutsiooni, mis lükkab tagasi delegeeritud õigusaktid, mis puudutavad tehnilisi standardeid kuus viis kaheksa murd kaks tuhat kaksteist, mis äh, puudutab nende, seda põhjendust, miks me tagasi lükkasime, siis oleme valmis tagama, et kui võetakse vastu äh, kohustuslik kliirimine vastu äh, tuletisinstrumentidele, siis siis tuleb seda teha äh, vastava ajaperioodi jooksul. komisjon jagab ka parlamendi seisukohta õiguskindluse suhtes, sellepärast tahaks komisjon teha järgmise seisukohavõttu. komisjon otsustas, et regulatiivsed tehnilised standardid peaksid põhinema öö, äh, nendel, mida on esma ette valmistanud, meie vastutus on võtta kõik meetmed, et tagada finantsriskide järelevalve ning leevendamine ning seega oleks meie majandus kaitstud. komisjon mõistab parlamendi muresid ja komisjon on valmis tagama, et kui me võtame oma otsuse vastu kohustusliku kliirimise kohta teatud eh, tuletisinstrumentide kohta, mittefinantsettevõtetele, siis tuleb seda teha teatud perioodi jooksul. selline periood võiks sarnaneda sellele, mida pakutakse välja pangagarantii tehniliste standardite puhul. see lubaks mittefinantsettevõtetel kohaneda uute nõuetega, samal ajal säilitab see tugeva regulatiivse lähenemise. võttes arvesse IMIA sätteid, soovib komisjon äh, selgitada äh, artikkel üksteist lõige üks AEMIR-i puudutavat küsimust. tehniliste standardite arendamine on uus teema kõikidel institutsioonidel, komisjon tagab, et protsess kontrollid, protsessi kontrollitakse ja täpsustatakse ning oleme valmis koostööd tegema parlamendiga, et tagada avatud dialoog ja läbipaistvus meie eh, tulevastes tehniliste standardite väljatöötamisel ja tagada, et parlamendil on piisavalt aega eh, institutsioonide vahelise leppe raames neid sätteid kaaluda, samuti mis puudutab menetlust delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel, siis ja heade praktikate rakendamisel, siis komisjon edendab selget arusaamist töösuhetes näiteks, mis puudutab kohtumisi, planeerimist, vaadete regulaarset vahetamist komisjoniga, võttes arvesse olemasolevaid institutsioonivahelised leppeid ja parlamendi õigusakte, aitäh! suur tänu selle seisukohavõtu eest, annan nüüd sõna majanduskomisjoni eh, esinaisele proua Pouls. kolleegid, meil on olnud tehniliste standarditega emiiri osas eh, probleeme eh, nii sisulise kui ka ajalise poole pealt. tänan volinikku, et ta osaleb siin töös ja et ta siin esines deklaratsiooniga, et välja tuua neid tehnilisi probleeme, mis ka meie välja tõime ning äh, aitäh, et ta tagab meile, et äh, edaspidi toimub parem koostöö menetlikust aspektist. tahaksin öelda, et mis puudutab äh, ajakava, siis olen võtnud juba samme, et hakata äh, tagatisi siia esimese tasandi testidesse sisse viimiseks. nagu volinik ütles, on tegemist uue teemaga ning olen saanud ka Äh, sõnalisi ja kirjalikke tagatisi, et nende probleemidega tegeletakse läbi komisjoni ähm, äh, tekstide ning ähm, ma loodan ka järelmeetmeid parandatud tehniliste standardite näol ning sellel alusel oma komisjoni nimel ning EMIR-i raportööri Werner Langeni nimel võtan tagasi selle resolutsiooni, aitäh! ma tänan teid. hääletust ei toimu ja nüüd läheme siis edasi järgmise punkti juurde, milleks on ÜRO Inimõiguste Nõukogu kahekümne teine istungjärk, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kaks kahes osas. ja raportöör tahab teha ka suulise muudatusettepaneku proua Andrek Jeene, palun president, colleagues lugupeetud president, head kolleegid, meil on osade kaupa hääletuse palvel, kes kuuskümmend kaks, ma teeksin suulise muudatusettepaneku eh, kahes osas sellesse lõike, esimene osa, lisaks meil sõnad European Parliament, second part. Be communicated to the European Parliament ja teine osa where possible, kus võimalik. lõige kuuskümmend kaks, kui muudetud, siis äh, kõlab järgnevalt. Expects the development of EU human rights country strategies to be duly coordinated with EU action in the UN forums reiterates its recommendation that eu country strategies on human rights be communicated to the european parliament and made public where possible in order to give visibility to the eu's commitment to human rights in third countries and for those struggling for human rights to find support in these documents. split vote osade kaupa hääletus ei ole seega vajalik, kui tekst kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu ma praegu ette lugesin. suur aitäh, kas on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule? kui ei ole, siis hääletame teksti koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. hääletusele läheb nüüd muudetud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja ma õnnitlen raportööri. nüüd järgmiseks õigusalase koolituse resolutsioon, kohtukoordinaatorid, üks muudatusettepanek. muudatusettepanekuid ei ole, kes toetab resolutsiooni, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning äh, Maarja Mauro raport nüüd üks muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja hääletame nüüd äh, muudetud teksti poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja õnnitlused raportöörile nüüd oleme me jõudnud hääletustega lõpule ja ma palun et kõik need, kes avaldusi ja selgitusi ei tee hääletuste kohta, lahkuksid täiskogu saalist niivõrd kiirelt kui võimalik, nii et me saaksime alustada hääletuste selgitustega.